on mulle komisjoni esimeeste konverentsi esimees eh, teada andnud, et ei ole vastuväiteid Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni soovitusele mitte eh, esitada vastuväiteid delegeeritud õigusaktidele. see soovitus on vastu võetud, kui eh, ei fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendisaadikut kahekümne nelja tunni jooksul eh, ei avalda vastuväiteid selle soovituse vastu. kui vastuväiteid esitatakse, siis pannakse see soovitus hääletusele. see soovitus on ära toodud ka täiskogu veebilehel transpordikomisjon on esitanud Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud tekstil